järgmine päevakorrapunkt, ühtne arutelu Euroopa Liidu ja Tuneesia kaubandussuhete kohta. arutelul on proua Marielle de Sarnesi raport erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ja sõna saab Euroopa Komisjon olukorra kohta Tuneesias kõigepealt ma annaksin sõna proua de Sarnesile, kes saab esimesena sõna, olles raportöör. suur tänu, härra juhataja, suur tänu, äh, proua volinik, äh, kallis Cecilia Malmström, täna õhtul väga oluline arutelu minu meelest, ma tulen asja juurde tagasi hetke pärast, et miks see on nii tähtis, ma tahaksin tänada ka kõiki variraportööre, kes on viimastel nädalatel väga tõsist tööd teinud selle teema kallal, see on oluline asi mitte ainult Tuneesiale, vaid ka Euroopale ja meie aadetele. Te teate kõik, mis Tuneesia kontekst täna on äh, Te teate, millise tee on Tuneesia äh, pärast Araabia kevade sündmusi läbinud. tegemist on ühes vähestest Araabia kevade riikidest, kes on jäänud demokraatia teele ja kellel on õnnestunud see demokraatia ka juurutada ja äh, Nobeli rahulaureaadi auhinda anti just nimelt täiesti õigustatult äh, muuseas äh, Tuneesia kodanikele, kuid te teate, millised raskused on selles riigis. loomulikult kõigil on veel meeles terrorirünnakud, mis seda riiki tabasid ja ega nad ei juhuslikult ei võtnud siikule Tuneesiat, vaid sellepärast, et Tuneesia on ähm, nii paljugi saavutanud äh, see on andnud aga väga valusa löögi Tuneesiale, tööpuudus on väga kõrge, turistid enam riiki ei lähe, turismitööstus on kokku varisenud, noored inimesed lahkuvad massiliselt, eriti noored haritud inimesed ja loomulikult Liibüa eh, ja Alžeeria problemaatika, nende naaberriikide problemaatika. loomulikult on meil vaja, et Tuneesiat saadaks edu ja loomulikult Euroopa Liit peab aitama Tuneesiat ja selles vaimus on ka koostatud need kaks teksti, millest me täna siis räägime. esimene Äh, nendest on väga oluline, see on dokument, mille on esitanud Euroopa Komisjon. Need on siis erakorralised äh, kaubandusmeetmed äh, oliivõli osas. see on väga oluline, ma ütlesin hetk tagasi, me räägime konkreetsetest asjadest, me ei peaks lihtsalt tühje sõnu tegema, me peame olema tõesti oma ülesande kõrgusel, näitama solidaarsust Tuneesia tuneeslaste suhtes. komisjoni väljapool pakutu on täiesti rahuldav, see on täiesti õige, mis nad ütlevad, eesmärgiks ei ole sugugi mitte oli oliivõli ekspo- eh, importi suurendada vaid kahekümne viie tuhande tunni tonni osas eh, suurendada kvooti ja ma tooksin veel ühe arvu euroopas eh, toodetakse üle ühe koma nelja miljoni tonni oliivõli tuneesia jaoks on see erakorraline meede väga oluline aga see ei destabiliseeri euroopa oliivitööstust kui peaks probleeme tekkima, ma ei usu, äh, kui on probleeme, siis aasta pärast on võimalik need asjad üle vaadata. Äh, ja, ja siis tõenäoliselt saame tehtud Tuneesiaga vabakaubanduslepingu ning homme tuleb äh, sellega seoses hääletus ning parlamendi sõnum on siin lihtne. tegemist ei ole mitte lihtsalt resolutsiooniga, mis räägib vabakaubandusest tegemist on poliitilise resolutsiooniga, mis väljendab meie toetust, väljendab meie, meie, väljendab meie toetust Tuneesia demokraatiale ning majanduskasvule ning me peame, me ütleme, et, et kõigepealt peab olema poliitiline see kokkulepe, teiseks peab see olema asümmeetriline Tuneesia suhtes ning kolmandaks progressiivne ning äh, ka läbipaistev. selleks, et tuneeslased saaksid selle äh, kokkuleppe omaks võtta ning seetõttu mul on väga hea meel, et meil seisab ees arutelu Tuneesia parlamendi saadik, saadikutega Euroopa Parlamendis, see on äärmiselt oluline. ning kokkulepe peab teenima Tuneesia huve, peab teenima kõigi tuneeslaste huve ning siis kui, kui me suudame seda saavutada, siis oleme teinud kõik endast sõltuva, et tuneeslasi ja Tuneesiat toetada, aitäh! aitäh! proua raportöör. nüüd tahaksin anda sõna volinik Cecilia Malmströmile, kes räägib Euroopa Komisjoni nimel, palun. suur tänu härra president, mu daamid ja härrad, Tuneesia ja Euroopa Liit on olnud head partnerid juba pikka aega, aastast kaks tuhat kaksteist oleme toetanud noort Tuneesia demokraatiat priviligeeritud partnersuhete kaudu, mis ei piirdu ainult kaubandusega, vaid hõlmab ka teisi küsimusi, nagu näiteks poliitilise dialoogi süvendatud pidamine ning tehnilise ja finantsabi andmine Tuneesiale. sest nagu raportöör ütles, tegemist väga tähtsa asjaga, on vaja toetada seda riiki, kus demokraatia on habras ja nõrk ja olukord on, nagu me teame, väga keeruline Tuneesia rahvale ja Tuneesia valitsusele. kakskümmend aastat pärast seda, kui kirjutati alla assotsiatsiooni eh, leping, eh, pärast eh, mida on kahepoolsed kaubandussuhted kahekordistunud, on nüüd käivitunud uus protsess, süvendamaks edasi meie kaubandussuhteid ja olen veendunud selles, et ka hiljutised protestid rahva hulgas näitavad, et Tuneesia poliitiline edu sõltub tema majandusedust, need käivad käsikäes ja meil on kohustus toetada. Äh, avatud kaubandussuhted ja investeeringud võivad tähtsat rolli etendada, nii et läbirääkimised ulatusliku vabakaubanduslepingu üle, DCFTA üle on üks vorm, milles Euroopa Liit saab äh, majanduslikku taastumist Tuneesias toetada, see käib käsikäes reformiprotsessiga, mida Tuneesia läbi viib ja mul oli hea meel, et läbirääkimised käivitusid meil ulatuslik vabakaubanduslepingu üle Tuneesiaga. me teame jah, arvestades habrast öö, äh, olukorda, et need läbirääkimised on suureks väljakutseks Tuneesiale ja nagu raportöörgi ütles, äh, sellepärast me tahame asümmeetrilist ja järk-järgulist äh, turulepääsu tagada Eh, läbirääkimiste kaudu ja sammhaaval edasi liikuda. head läbirääkimised algavad eh, sellest, et kuulatakse vastastikku teineteist ära, on vaja mõista reaalset olukorda, mõista eripära ja ootusi, mis kummalgi poolel on. Euroopa Liit on valmis neid läbirääkimisi eh, pidama koos tugimeetmete paketiga, mis toetab reformi paketti ja aitab teatud peasektorid nagu põllumajandus ja teenuste sektorit ajakohastada ning toetab ka erasektorit. ma olen väga teadlik sellest, kuivõrd oluline on Tuneesia kodanikuühiskond, kes etendab peatähtsat rolli Tuneesia reformiprotsessis Nemad peaksid etendama tähtsat rolli ka läbirääkimistel. ma kohtusin paljudega nendest, kui ma olin Tuneesias ja kui me ulatusliku vabakaubanduse üle läbirääkimisi pidasime. jah, on vaja pidada dialoogi kodanikuühiskonnaga, teha seda läbipaistvalt kogu protsessi kestel. kodanikuühiskonnale tuleb kogu aeg anda informatsiooni iga läbirääkimiste vooru üle ja kodanikuühiskonna tihe kaasamine etendab peatähtsat rolli ja tõstab teadlikkust läbirääkimistest ning aitab seda paremini tulevikus ellu viia. nüüd, mis puudub määruse teksti eh, oliiviõli kohta, siis tahame saata Tuneesiale positiivse poliitilise signaali ning kiiresti kohe käegakatsutavaid tulemusi näidata eh, majanduses, töökohtade juurde loomises. seda on nii väga vaja ja ma tervitan seda tööd, mis on tehtud Euroopa Parlamendis ja Maria de Sarnesi poolt tehtud ja teistegi mm, poolt tehtud Inta komisjonis. Eh, kõik teie, kes te töötasite selle tekstiga ja loodetavasti homme teie koda toetab INTA komisjoni ettepanekut, nii et eh, need eh, soodustused, mida me pakume Tuneesiale, saaksid kiiresti käivituda. oliiviõli import Tuneesiast, jah, loomulikult see peab kinni pidama ka päritolunõuetest ja meie fütosanitaar ja sanitaarnõuetest. Eh, see meede on kaheks aastaks piiratud perioodiga ja me jälgime seda väga tähelepanelikult ja ma kinnitan teile, et komisjoni ettepanek arvestab üldist olukorda seda Euroopa Liidu oliiviõli turul. me ootame, et see kvoodi maht eh, tõesti võetakse vastu meie turu poolt, ilma et mingit tõsist mõju sellel oleks. ma tänan teid tehtud töö eest ja loodetavasti homme saadame ühiselt tugeva signaali Euroopa Liidu poolelt, et me oleme Tuneesia rahvaga ja valmis aitama neid lühiajaliselt keskpikas perspektiivis ja ka kaugemas tulevikus, sest meil on tõelised partnerlussuhted. tak Mm, dziękuję. E, a teraz w imieniu Komisji Rolnictwa. Ma tänan ja nüüd agrikomisjoni nimel saab sõna Clara Eugenia Kelar Garcia. Muchas gracias, señor presidente, señora Mastron, señora comisaria. Suur tänu, e, volinik. Minagi tahaksin tänada proua Sarnest raporti eest mina koostasin arvamuse Agri komisjoni nimel ja meie seisukohad ei ole päris äh, arvesse läinud. kõigepealt ma tahan öelda, et Agri komisjon suhtus positiivselt sellesse äh, poliitilisse kokkuleppele, äh, mis näeb ette ühepoolselt kaubandusmeetmed Tuneesia suunal. jah, enamus meie komisjonis oli selle poolt Eh, meie komisjon on mõistatud positiivselt, mis puudutab poliitilist kokkulepet, aga ma usun kindlalt sellesse, et me ei esinda korralikult Euroopa Liidu oliiviõlisektori huve. paljud inimesed sõltuvad sellest sektorist tegemist on sektoriga, mida me ei tohi unustada, kui me seda raportit käsitleme, nii et ma paluksin, et teie siin täna ja ka proua volinik, pidage silmas ka neid huvisid ja eh, pange palun meie muudatusettepanekud üksteist, kaksteist, kolmteist ja neliteist ka sisse. Need eh, muudatusettepanekud kuidagimoodi ei kitsenda abi, mida me Tuneesiale tahame anda. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna Santiago Fissas Aixela. poolteist minutit. suur tänu, volinik. Tuneesia on vahest ainus riik Lõuna-Vahemere eh, piirkonnas, kes on asunud demokraatia teele eh, radikaalsed islamistid samas üritavad kõik teha, et Tuneesia protsessid nurjuksid, nii et meie kohustus on aidata Tuneesiat selles keerulisel ajal ja toetada neid ühepoolsete kaubandusmeetmetega oliiviõlisektoris. aga me peame mõtlema ka tagajärgede peale ja tähtis on leida tasakaal, võtta vastu meetmed, mis tagavad, et et Euroopa Liidu eh, oliiviõlitootjaid kuidagi ei kahjustaks see kokkulepe ja sellepärast me oleme teinud muudatusettepanekuid, mis selgitavad meie seisukohti ning loodetavasti homme need võetakse vastu. nüüd, mis puudutab eh, teksti, mida me homme hääletame, siis need erakorralised meetmed ei tohiks kuidagimoodi negatiivselt mõjutada läbirääkimise ulatusliku vabakaubanduslepingu üle eh, Tuneesia ja Euroopa Liidu vahel, mis aitab demokraatiat tugevdada Tuneesias. Eh, ma tänan sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, saab nüüd sõna Emmanuel Maruel, kaks minutit mikrofon nii, nüüd tundub, et toi-, kõik toimib. härra president, proua volinik, proua raportöör, head kolleegid, ma usun, et meil on kõigil siinsama eesmärk, see tähendab aidata konkreetselt ja kestlikult Tuneesiat ja Tuneesia rahvast. seda on juba öeldud, ent tasub veel kord öelda, sest on oluline meile, eurooplastena, see, et Tuneesia on Araabia kevade sümbol ja häll. see on ainus riik Araabias, kus tundub äh, olevat saavutatud mingi edu demokraatia üleminekuga ja proua Sarnes õigusega mainis samas, et Tuneesia seisab oluliste väljakutsete ees. terrorist, terrorism on seal äh, tõusnud turismi, turistide arv on langenud, nii et küsimus meie ees seisabki, kuidas me saame tõhusalt ja jätkusuutlikult aidata Tuneesiat. teine asi, millest siin räägitakse, on erakorraline finantsabi. mõned, mitmed liikmesriigid on juba seda teinud. teine asi, mida saame teha praegu edasilükkamatult ning ajutises plaanis, on pikendada oliiviõli kvoote nullmaksumääraga ning äh, me peaksime rääkima siin ausalt kolleegide seas, mina ei usu, arvestades seda, kui kui väike on Tuneesia oliiviõli osa Euroopa turul, et see hakkaks kuidagi mõjutama Euroopa tootjate saadavat hinda. ma usun, et tegemist on ajutise, edasilükkamatult vajaliku meetmega, mis, mille abil on võimalik toetada Tuneesia majandust. ning mis puudutab vaokavanduslepingut, siis ma usun, et see, see on, oleks eelkõige partnerlus. partnerlus, mis ei ole mitte üksnes majanduslik, vaid ka poliitiline ning see eeldab mida? see eeldab loomulikult äh, asümmeetrilist lähenemist, progressi, progressiivset lahenemist ning ma pöördusin proua voliniku poole, kes on sellega väga hästi kursis, eh, see eeldab seda, et kõik kodanikuühiskonna osad tulevad kokku ja, ja et kodanikuühiskonda tuleb julgustada ja Euroopa peab näitama neile selle kokkuleppega, et tegemist ei ole tavapärase olukorraga, vaid et me näeme Tuneesiat tõesti prioriteetsena ja üritame kasutada võimalust, mis meie käsutuses on. nii et peaksime olema meie ees seisva väljakutse kõrgusel ning Tuneesia rahva ootuste kõrgusel, aitäh! aitäh! ECR fraktsiooni nimel eh, härra Marias. ενώ η Τρόικα φτωχοποιεί τους Έλληνες αγρότες και διαλύει τον αγροτικό τομέα, ενώ οι δανειστές επιβάλλουν σκληρή φορολογική. Aitäh, president põllumajandussektoris olukorras, kus eh, Kreekas läheb järjest põllumeestel järjest harvemini ning eh, oliiviõli tootjad on kannatanud olulisi kahjuseid kliimamuutuste ja muude põhjuste tõttu, on oluline, et Euroopa Liit kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist eh, tollivabad kui Euroopa Liit lubaks tollivabalt vedada Euroopa Liidu turule oliiviõli kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, oleks see täiendav löök põllumeestele. samas on niisugune ettepanek tehtud ning isegi tagasiulatuvalt esimese jaanuarini kaks tuhat kuusteist. keda see siis peab, kelle huvisid see peab teenima? kelle poole sellega pöördutakse? oliiviõli tootmine Kreetal, Lesbosel ja teistel saartel, mis on praegu põgenike laine all Äh, on olukord niisugune, et need inimesed ei kannata lihtsalt täiendavat hoopi välja, aitäh. Äh, proua Šake. poolteist minutit. ja volinik, kolleegid, president, rääkides vajadusest teha tihedamat koostööd Euroopa Liidu ja Tuneesia vahel kaubanduse vallas, tunnustame me Tuneesia rahvast. me teame, et olukord Tuneesias on praegu väga keeruline me teame, kui palju Tuneesia rahvas on juba pingutanud selleks, et saada lahti rõhumisest eh, nii terro-, nii islamistlikust kui rel-, kui ka autoritaarsest. Tuneesia peaks saama rahumeelse ülemineku näiteks demokraatiale, aga see tee on raske. Euroopa Liit peaks olema Tuneesia esimene ja põhiline partner ning me pea-, peaksime meenutama, miks see nii on. viis aastat tagasi Mohammed Bouazizi vi-, meeleheitel olles pani enda põlema ning sai kõigi nende sümboliks, kellel oli hea haridus, ent keda korruptiivne süsteem ei lasknud mingite normaalsete töövõimaluste juurde, eriti noorte seas. ma usun, et hea kaubanduslepe ning lai, laiaulatuslik toetus aitab tuneeslastel kujundada omaenda tulevikku vabalt ning seda arvestades kutsun kolleege üles mitte hääletama äh, väga väikese tollivaba oliiviõli kvoodi kehtestamisele. see oleks väga väike ohver Euroopa Liidu poolt, aga väga suur samm tuneeslaste toetuseks, aitäh! tänan ning Järik, Varming Tegevlubis. kuue nimel kolleeg Lühi Järik austatud president, nagu proua de Sarnes ütles, on meie ülesanne praegu aidata kaasa Tuneesia rahva vabanemisele, mis on toimunud läbi, mis on, mis on toimunud terroristlike rünnakute kontekstis ning mitmete rõhumisvormide alt keerulises majandusolukorras. eelistariifidega kaubanduskokkulepi, kokkulepe on võimalik sõlmida, arvestades Vahemere olukorda ning konkreetseid, konkreetseid äh, sektoreid, näiteks äh, puuvilja, juurviljasektor, äh, siin võib isegi arvestada sesoonseid mõjusid ning oliivõli. ning samuti on võimalik anda rahalist abi ka läbi Rahvusvahelise Valuutafondi, aga me eelistaksime äh, Äh, koostöölepet Tuneesia ühiskonnaga, olles nendega konsulteerinud ning enne loomulikult tuleks analüüsida seda olukorda. aitäh! nüüd roheliste esindaja, äh, kolleeg Sebastian, poolteist minutit, palun. aitäh, härra president, proua volinik! me räägime täna Tuneesiast ja konkreetsetest meetmetest. paistab, et Tuneesia on meie ainus demokraatlik liitlane Põhja-Aafrikas. me räägime praegu kahest asjast, kõigepealt edasilükkamatud kaubandusmeetmed, see tähendab võimalus importida rohkem oliivõli null tollitariifiga mina olen pärit riigist, kus toodetakse palju, väga palju äh, head oliiviõli ja me peame, ma ütlen, et me peame olema solidaarsed Tuneesiaga, kes kannatab nii terrorismi kui, kui pagulaskriisi all Liibüast tulnud põgenikud ja nii edasi ja nii edasi. et kõik see peab olema konkreetne. Euroopa Liit äh, on taas jutuks võtnud äh, vabakaubanduskokkuleppe ning see ei pruugi olla tasakaalustatud lähenemine, arvestades Tuneesia majanduse väiksust ja struktuurilist nõrkust. kui tuneeslased, tuneeslased, neil on vaja viisat selleks, et Euroopasse tulla ning äh, seda vabakaubanduskokkulepet tegelikult Tuneesia kodanikuühiskond ei toeta, me peaksime Tuneesiat aitama äh, muul viisil. me oleme praegu neile peale surumas neoliberalismi dogmat. oleme peale surumas vabakaubanduskokkulepet, milleks nad valmis ei ole. ning äh, majanduslik toetus ei tähenda niisuguse lep-, niisuguse leppe sõlmimist, aitäh. One and half minute, take a floor please. aitäh head kolleegid, ärgem tehkem nii rasket viga, et äh, kehtestame selle nullmääraga oliiviõli sisseveo erandi. sest kui te olete käinud Lõuna-Euroopas, olete rääkinud kodanike ja põllumeestega, siis te teate, kui väga inimesed kardavad äh, oliiviõli hinnalangust. kuulake põllumehi põllumajanduskomisjonis ning kuulake äh, muuhulgas ka ohte, mis võivad tekkida oliiviõli võltsimisega seoses. ning äh, arvestage kindlasti seda majanduslikku mõju tööhõivele ja keskkonnale. kui ning äh, väga lihtne on äh, oliiviõli päritolu tõendeid võltsida ning nii võib Tuneesiast pärit õlist kiiresti saada Itaaliast pärit õli, mida hakatakse siis Itaalia õli pähe müüma ja see loomulikult äh, ei, see ei pruugi nii minna, aga kindlasti on inimesi, kes hakkavad niisuguseid asju tegema, nii et nii et kindlasti ei pea Itaalia lõunaosa põllumehed maksma Tuneesia demokraatia hinda. kogu Euroopa peaks Tuneesiat aitama võitluses vaesuse ja fundamentalismiga. meil ei ole vaja võltsed toetusmeetmeid, mis eh, võetakse vastu itaallaste kulul. sisuliselt, kui niisugused meetmed vastu võtta, siis pannakse omavahel sõdima kaks vaeste rühma. kas olete nõus vastama härra Kaspari sinise kaardi küsimusele? Please palun, teil on sõna. Ah, mikrofon. austatud proua kolleeg, te rääkisite just võimalikest negatiivsetest mõjudest Itaalia oliiviõlitööstusele niisuguse meetme puhul. kas te olete minuga päri, et Euroopa oliiviõli turg on praegu kakssada miljonit tonni aastas ning me räägime praegu äh, tegelikult kolmekümne viiest täiendavast tonnist ning eh, et Itaalia üksi toidab, toodab eh, kak-, ekspordib kakssada tuhat tonni oli, oliiviõli. nii et kui me tahame Itaalia põllumehi toetada, siis tegelikult te, eh, siis Itaalia ei peaks nii palju oliiviõli ise importima. Time for your answer. quel che ho detto è ben diverso. Ho... mina ütlen midagi mina rääkisin hoopis muust. ma rääkisin Euromeedi põllumajanduspoliitikast, mille alla kuuluksid ka Põhja-Aafrika riigid. mitte kõikidel riikidel ei ole samad põllumajanduslikud meetodid. olgem ausad, siin on tegemist ka veel täiendava kuue tuhande tonniga, mida lisa, lubatakse sisse tollivabalt. mina pidasin silmas, et kõik peaksid äh, aitama või panustama Tuneesia abistamisse, mitte ainult äh, Lõuna-Euroopa riigid. Tuneesia on muidugi, äh, Tuneesia abistamine on tähtis, aga mitte sellisel moel uh,. Uh... aitäh. Philippe Loiseau härra president, mul on kaks märkust seoses kõlanud ettepanekuga. kõigepealt, taaskord üritab Euroopa Parlament toetada demokraatiat end sekkumise läbi, mis on rohkem kui üks kord läbi kukkunud. me teame, kuidas, missugused tulemused on olnud äh, Põhja-Aafrika riikide olukorda sekkumises, sekkumisel Euroopa riikide poolt ning ometi ning äh, märgiksin äh, niisuguse meetme võimalikku mõju Euroopa oliiviõli tootjatele. see sektor on juba kriisis ning äh, ei vaja kindlasti, et tema olukorda halvendataks poliitiliste meetmetega Euroopa Liidus. ning Euroopa Parlament on taas korraldamas ebaausat konkurentsi ning kui seda tollimaksu ei tule, siis kannatavad väiketootjad. raportöör on seisukohal, et me peaksime olema solidaarsed Euroopa lõunaosa põllumeestega ning seetõttu peaksime tegelikult seda meedet muutma, sest on, on ilmne, et niisugune tollivaba import kahjustab põllumehi Euroopa lõunaosas. suur aitäh, härra saadik ja Salvatore Tšiku järgmisena suur aitäh, juhataja. soovin öelda selgelt välja, mina pooldan ühtekuuluvuspoliitikat, sellist, mis toetab Tuneesiasse demokraatlikke protsesse. aga ma olen kategooriliselt sellise meetme heakskiitmise vastu ja ma ei ole mitte selle vastu oliiviõli pärast, aga ma olen sellise poliitika vastu, mis ühel päeval valib oliiviõli, teisel päeval tomatid, kolmandal veinid ja nii edasi, valides vaid sellise ühe toote, mida toodetakse vaid ühes regioonis. miks mitte valida midagi sellist levinumat nagu näiteks piim? mida oleks võimalik äh, jaotada ühtlasemalt kogu Euroopa Liidu peale. Sitsiilia, Sardiinia, need on regioonid, mis praegu on põlvili väga raskes seisus. ja praegu me peaksime mõtlema selle peale, milliseid kahjulikke tagajärgi taoline poliitika VKE-dele ta- äh,, kaasa toob. Euroopa ka kannatab veelgi rohkem kui sellise meetmega ühtekuuluvuspoliitikat aetakse ja sellepärast olen ma ka teinud oma muudatusettepaneku. aitäh! Viktor Postinaru, poolteist minutit. vor à remercier madame la rapporteure pour son excellent rapport et je le partage et le soutiens entièrement tegemist on väga hea raportiga, jagan selle sisu igati. Tuneesia on riik, kelle jõupingutused demokraatia pool on inspiratsiooniks meile kõigile, ent Tuneesia seisab märkimisväärsete sotsiaalsete, julgeoleku ja majanduslike väljakutsete ees. seetõttu oleks äärmiselt oluline seda riiki aidata. ning aidata mitte ainult suurte sõnadega lisaks nendele suurtele sõnadele, mis on kõlanud, peaksime me tegema seda, mida me oleme lubanud ja siiani oleme teinud väga vähe. komisjoni ettepanek äh, edasilükkamatute ajutiste majandusmeetmete osas on esitatud edasilükkamatute meetmete paketina ning kutsun kolleege üles toeta, toetama raportit, nii nagu raportöör selle on välja pakkunud, ning äh, vältima triloogi mis venitab äh, Tuneesia jaoks selle protsessi nii pikaks, et meetmetest enam kasu ei ole. see on väga oluline, et toetada majandust, mida on tugevalt mõjutanud kriis ning mille põhiline ekspordiartikkel on oliivõli. aitäh! Jassenko Selimovitš järgmisena, palun. suur aitäh! Tuneesia terrorismirünnakud mõjutasid drastiliselt Tuneesia juba nõrka majandust. sellepärast on igati tervitatav komisjoni initsiatiiv oliiviõli importimiseks. ma kuulen, kuidas osad saadikud kaebavad selle katastroofilise mõju üle, mis sellel oleks. tegelikkus on teistsugune. tegelikult Euroopa enda tootmine on vähenenud peaaegu viiskümmend protsenti ja Tuneesiast Euroopasse tootav oliiviõli on lõppude lõpuks kuskil üks koma seitse protsenti. ja sellepärast küsingi nüüd saadikutelt, kas te võiksite öelda, millise valemiga üks koma seitse protsenti äh, hävitaks Euroopa tune-, äh, oliiviõli turu, üle miljoni inimese teenib oma elatist oliiviõliga, see on tuli-, Tuneesia põhiline ekspordiartikkel, see väida-, väldib inimeste sattumist meeleheitesse. ma siiralt loodan, et parlament demonstreerib homsel hääletamisel seda solidaarsust, mida sõnades on lubatud. aitäh! Eleonora Forenza, üks minut. tänan, juhataja ma olen isiklikult nõus komisjoni välja käidud eesmärkidega aidata Tuneesia demokraatiat ja majandust. mõlematele on ju väga negatiivse jälje jätnud terroristlikud rünnakud. samas aga olen ma vastu sellele vahendile, mida siin ette pannakse Ehm, nulli, nullprotsendise tollimaksuga kaubad ning vabakaubandusleppe. tegelikult ähm, oleks tuneeslastele rohkem abiks see, kui näiteks peetaks läbirääkimisi laenude tühistamise üle. praegu ju, olgem ausad, praegu sellise vahendi kasutamisest saaksid kõige rohkem kasu lihtsalt suurfirmad. oliiviõli tootjad Lõuna-Euroopas, näiteks minu koduregioonis äh, Puulios, ähm, on juba väga suurtes raskustes erinevate haiguste tõttu ja mina kavatsen hääletada selle vastu. Äh, äh, Daniel Kaspari, palun üks minut austatud daamid ja härrad, härra president, me tahame Tuneesiat aidata, aga me ootame midagi ka vastutasuks Tuneesia poolt. me soovime Tuneesiat aidata sellega, et me eh, tagame neile täiendavad kvoodid ning tahame ta aidata Tuneesiat ka sellega, et me aitame neil eh, lihtsustada juurdepääsu meie turule, sõlmides vabakaubanduslepingu, mis avab neile perspektiivid. teiselt poolt aga tahaksime, et Tuneesia võtaks tõsiselt ka oma kohustusi. ning praegu ma näen, et paljud tuneeslased on siirdumas Euroopa poole ning tegelikult on praegu just vaja võidelda pagulastega ning ma näen, et Tuneesial on loomulikult väga raske praegu äh, pagulasi tagasi võtta põgenikke tagasi võtta, kellel ei ole tegelikult põgenemispõhjuseid. näiteks minu riiki ei tulnud kaks tuhat viisteist ühtegi äh, Tuneesia põgenikku, kellel oleks olnud tõsiselt äh, võetav alus äh, põgeniku staatust taotleda, null koma null protsenti põhjendatud asüüli. ning seetõttu ma arvan, et Tuneesia peaks siiski aitama meil meie probleeme lahendada. Kaspari, tänan, kolleeg Kaspari ja nüüd äh, proua Arena, üks minut. aitäh, härra president, aitäh, proua volinik ja proua raportöör. peab paika, et vabakaubanduslepe äh, on praegu sattunud natuke omapärasesse konteksti. kaks tuhat üksteist revolutsioon Tuneesias ja isegi enne äh, nõuab toetust ning ma olen päri oliiviõli osas ma, mind üllatab see, mida kolleegid räägivad äh, olukorras, kus tegelikult on see, see mõju Euroopa oliiviõlitootjatele alla kahe protsendi. mõnikord, kui me räägime läbi kaubanduskokkuleppeid, äh, siis äh, ka võivad nendega kaasneda märksa olulisemad mõjud meie põllumeestele ning siis ei kuule me ühtegi sõna selle vastu, nii et peaksime võib-olla paluma neid kolleege täpsemalt vaat-, vaadata, mis siis meie põllumajanduse, põllumeeste seisukohast mängus on. tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et need meetmed võim-, võimaldaksid jätkusuutlikult Tuneesias luua uusi töökohti. ning äh, me peame arvestama erinevusi konkurentsivõimes meie majanduste vahel ning nagu proua volinik ütles, peaksime tähelepanu pöörama ka sellele, et on vaja kaasata Tuneesia kodanikuühiskond, sest neil on palju olulist infot. aitäh! Madame Depute. suur tänu! Salvatore Domenico Pugliese, üks minut. tänan, juhataja. ma arvan, et siin ei ole kedagi, kes ei tunneks solida-, solidaarsust tuneeslastega pärast möödunud aasta kohutavaid terrorirünnakuid, aga põhimõtteliselt Euroopa juba teebki kõike, mis võimalik. viissada miljonit eurot, mis ähm, sa-, sai rohelise tule Euroopa Komisjonilt veebruaris. minu arvates taoline lähenemine, mida siin ette pannakse, ei ole õige Tuneesia puhul. tollivaba oliiviõli, see täiendav kogus viiekümne seitsme tuhande tonnile lisaks, me lihtsalt hävitame sellega põllumajanduse Euroopa Euroopas, ähm, sealhulgas Lõuna-Euroopas. me oleme siin kuulnud juba sellest haigusest, mis oliivipuudel on, puulios, ja see on poole võrra vähendanud tootmist. Ähm, me ei saa teha veel täiendavaid asju, et seda veelgi vähendada. aitäh, härra Pantseeri, üks minut. suur aitäh! suur aitäh selle töö eest, proua Sarne. mina arvan, et Euroopa Liit peaks andma suurt majanduslikku rahalist tuge selleks, et demokraatlik ülesehitus Tuneesias lõpule viidaks. ja, ja vabakaubanduslepe peab sa-, samas suunas toimima. sellel on väga suur mõju tuneeslaste laste igapäevasele elule. peab olema tagatud loomulikult maksimaalne läbipaistvus, kaasatud peab olema ka Tuneesia kodanikuühiskond ja alati peab komisjon ka üles kutsuma kodanikuühiskonna kaasamisele ja tegelikult sellele oliiviõli küsimusele peab ähm, vaatama täpselt samamoodi, nagu seda on teinud komisjon ja nõukogu, me peame sellest vaatevinklist hindama neid tehtud muudatusettepanekuid Tuneesia põhimõtteliselt ootab Euroopa Parlamendilt väga olulist sõnumit selleks, et äh, kaubandussuhted läheksid tasakaalu. suur tänu, härra Ruas, üks minut. ma tänan loomulikult meie oleme selle poolt, et näidata Euroopa Liiduga solidaarsust riigile, kes on raskustes ja arvestades, et tegemist on terrorirünnakute sihtmärgiga nagu me Tuneesias oleme näinud, aga me oleme mures selle pärast, kuidas seda solidaarsust üles näidatakse antud juhul mitte ainult sellepärast, et see võiks kahjustada järjekordselt ühte sektorit, mis on juba väga halvas olukorras, aga on võimalik kasutada ju teisigi instrumente, mis meil juba on välispoliitika vallas ja naabruspoliitika vallas olemas, samuti humanitaarabi saab anda, on teisigi viise, kuidas eh, tugevdada ja stabiliseerida selliste riikide majandust ja paralleelselt me ju teame, kuivõrd tähtis on oliiviõlisektor Vahemere riikidele, näiteks Portugalile ja sel põhjusel solidaarsuse ülesnäitamine mm, ei peaks olema ainult nende inimeste suhtes, kes elavad väljaspool Euroopa Liitu, vaid tuleb üles anda seda ka Euroopa Liidu sees ja kaitsta neid peatähtsaid sektoreid liikmesriikide jaoks. on vaja vaadata alternatiive, kuidas toetada teiste riikide majandusi teisiti. ma tänan, härra Barnio, üks minut olulised väljakutsed Euroopa naabruskonnas äh, on kõigile selged ning ka Tuneesias selged. Tuneesia aitamiseks peaks esimene asi olema suurendada eksporti sellest riigist, äh, eriti neile olulises võtmesektoris, oliiviõli tootmine. ning äh, seetõttu tuleks kiiresti sõlmida õiglane partnerlusleping kaubandusvaldkonnas ent meie toetus peaks minema kaugemale ning äh, julgeoleku valdkonnas oleks vaja märkimisväärset äh, koostööd kogu äh, regiooni riikidega, Maagrebi regiooni riikidega. ning Euroopa Liit peaks selle nimel diplomaatiliselt pingutama ning Tuneesia sõprade toetamine tähendab Tuneesia demokraatia toetamist ja Tuneesia demokraatia toetamine tähendab võitlust terrorismi vastu, mis Tuneesiat ähvardab ning võitlus terrorismi vastu on, on see, mida me teeme enda kaitseks ning ma loodan, et kõik kuulevad seda sõnumit. ma tänan, härra Lavia. suur tänu. mina hääletan selle ettepaneku vastu ja tahan, et see tagasi lükataks, sest eesmärgid selles eh, ettepanekus on õiged, aga instrumendid eesmärkide saavutamiseks on täiesti valed. nüüd eh, jah, tollimaksust vabastamine impordi puhul, sellest ei tõuse mingit tulu tootjatele, ettevõtjatele Tuneesias, vaid sellest tõuseb tulu ainult mõningatele Euroopa Liidu oliiviõli importijatele, kes rikastuvad äh, ja seda äh, maksude arvelt, mida kodanikud maksavad. kas see on see Euroopa, mida me tahame? minu arvates me läheme praegu vale teed. mitte ainult ei karista me põllumajandussektorit Lõuna-Euroopas järjekordselt. see on raske löök neile, aga me ka astume samme, millest ei ole kasu. oliiviõli, see ei ole õige instrument. härra De Castro. president, volinik, kallid kolleegid. Tuneesia abistamine praegusel ajahetkel, raskel ajahetkel on meie moraalne kohustus ja äh, meilgi on siin probleeme, on tõhusamaid ja praktilisemaid viise, kuidas aidata Tuneesia põllumajandust. näiteks parandades eh, Tuneesia oliivõi kvaliteeti, mis on juba hea ja mida oluliselt imporditakse juba Euroopa Liitu ja ka Tuneisia ise on küsinud, et kas sellest ikka on kasu, sest tõuseb tulu sellest ennekõike Euroopa suurettevõtetele, kes impordivad oliiviõli. jah, me tahame üles anda solidaarsust, aga me ei tohiks ohtu seada väga äh, Eh, habrast oliiviõlisektorit ka Euroopa Liidus. meie meetmed peaksid olema tõhusamad. meie tahaksime hoopis teistsugust ettepanekut. ma palun, et kolleegid toetaksid neid muudatusettepanekuid, mis tulevad ehm, põllumajanduskomisjonilt ja leevendavad eh, konkurentsi moonutamist turul. nüüd härra proua Petir. ma tänan jah, valitsuse vahetumine ja demonstratsioonide tulemusena eh, Tuneesias on kaasa toonud demokraatliku muutused Tuneesias ja meil on nüüd vaja Tuneesiat aidata, et demokraatia seal püsima jääks. ja peame aitama neil nende kaupu tuua meie turgudele, aga samas ei tohi nendel sammudel olla niivõrd eh, negatiivne mõju Euroopa majandusel, nagu me juba oleme kogenud eh, Vene eh, kaubandusembargo tõttu. meil on vaja jah, toetada Tuneesiat, aga mis puudutab oliiviõli importi Euroopa Liitu, siis me teame, et sellega tuleb meil kvaliteedilt halvema kvaliteediga oliiviõli. me peame igal juhul loomulikult aitama Tuneesiat, aga äh, Horvaatia ja teiste Euroopa Liidu oliiviõli tootjate äh, huvides seistes ma tahan, et see import oleks kontrollitud. ma tänan nüüd, nüüd härra Silva Pereira. ma tänan, alustagem kõige tähtsamast. Euroopa Liidul on poliitiline kohustus pidada kinni oma lubadustest ja tugevdada kaubandussuhteid Tuneesiaga ja nüüd on meil moraalne kohustus veelgi enam Tuneesiat toetada, arvestades neid terrorirünnakuid, mis on seal aset leidnud ja mis on tõesti rängalt tabanud Tuneesia majandust. nii et on mõttekas toetada oliiviõlisektorit Tuneesias ehkki tuleb seejuures arvestada ka muidugi seda, et oliiviõlisektor on tähtis sektor mitmetele lõunapoolsetele Euroopa Liidu liikmesriikidele. ja tähtis on tõesti hea seista selles, et tegemist on erakorraliste ajutiste meetmetega, mis hõlmavad ainult kahte aastat ja nagu meie raportöör välja pakkus, neid meetmeid tuleb hinnata ja need peavad olema seotud ka kaitseklauslitega ja et meetmeid peab saama peatada, kui tegev, tekivad tõsised häired Euroopa Liidu oliiviturul. nii et ühelt poolt me näitame üles oma solidaarsust Tuneesiaga, mis on meie kohustus, aga samas me tagame ka rahumeelsed suhted meie oliiviõlisektoris. sellega me oleme fraktsioonide esindajate kõned ära kuulanud ja nüüd on meil vaba mikrofon. härra Serrano Santos on esimene Euh, suur tänu. Tuneesia teeb läbi väga keerulist perioodi ja väärib meie solidaarsust ja need täiendavad äh, tollimaksuvabad importimaks Tuneesia oliivõli Euroopa Liitu on üks viis, kuidas solidaarsust üles näidata ja Tuneesia jaoks on oliiviõlisektor väga tähtis, aga tähtis on see sektor ka Euroopa Liidule igasugustes kahepoolsetes kaubandussuhetes peame olema ka ettevaatlikud, tagamaks, et meie siseturg jääks stabiilseks ja tähtis on ka, et imporditav vastaks meie kvaliteedinõuetele. meil peab olema ka eh, häiremehhanism, et juhul, kui tekivad tasakaalunihked Euroopa Liidu põllumajandusturgudel, siis eh, tuleb asuda seda olukorda reguleerima nii et seda meedet tuleb rakendada nii, et ei tekiks mingisuguseid pretsedente ja et kuidagimoodi ei mõjutaks toimuv ulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimist Tuneesiaga. ma tänan ja nüüd proua Tüfrida. suur tänu. jah, me seisame õlg õla kõrval Tuneesia rahvaga ja itaallasedki on üles näidanud öö, suurt solidaarsust. proua volinik, te teate, et kogu Euroopa on üles näidanud suurt solidaarsust Tuneesiaga. me soovime, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki oleksid kaasatud sellesse, et toetada komisjoni, et öö, see solidaarsus ka reaalsuseks muutuks. aga tegelikult see instrument karistab lõunapoolseid liikmesriike, eriti Itaaliat. üks põllumajandussektor kannatab ja mingit mõjude hinnangut eelnevalt läbi ei viidud. ja vabaühendusi ka ei kuulatud ära, kes Tuneesias ütlesid, et tegemist ei ole õige meetmega, nii et meie hääletame selle kokkuleppe vastu ja me loodame, et komisjon muudab oma komisjoni poolset sõnastust ja ettepanekut nii, et see tõesti aitab Tuneesiat. ma tänan, härra Jakovtšitš on järgmine. suur tänu, alustuseks ma tahan öelda, et ma hääletan poolt aga mul on kaks reservatsiooni, samas sellele vaatamata ma hääletan poolt, sest äh, äh, ma leian, et see on hea ettepanek, aga me peame vaatama, mis toimub ka Euroopa Liidu turgudel. muudatusettepanekud on olnud head äh, ja me toetame neid, aga tähtis on, et Eh, sellest impordist ei tõuseks tulu vahendajatele, teatud eh, ettevõtetele Euroopa Liidus ainult. tähtis on ikkagi, et võidaksid sellest kokkuleppest tootjad Tuneesias. tegemist on poliitilise sõnumiga meie poolt, me peame toetama Tuneesia rahvast ja näitama, et Euroopa parlamentki oma otsustega toetab Tuneesiat, aga samas ma kutsuks üles ka ettevaatlikkusele, et ei võidaks eh, nendest sammudest eh, vahendajaid, vaid ikkagi tootjad. Eh, kolleeg Taku, Takuta, palun. jah, ma tänan. meil on vaja toetada demokratiseerimisprotsessi Tuneesias ja toetada on vaja ka Tuneesia majandust, aga see ei tohi toimuda meie oliivõlitootjate kahjustades komisjoni ettepanekul praegusel kujul võib olla negatiivne mõju Euroopa oliiviõlisektorile, sellepärast on väga tähtis, et homme Euroopa Parlament eh, ka toetab neid korrektiivseid eh, meetmeid, mis kolleegid põllumajanduskomisjonis on välja pakkunud. kõigepealt on vaja eh, piirduda ainult kahe aastaga ja tähtis on, et oliiviõli oleks tõesti toodetud puhtalt Tuneesias, et mingit pettust ei toimuks. ja neljas muudatusettepanek nõuab, et iga kuu äh, ka äh, hallataks äh, imporditavaid koguseid ja seistaks hea selle eest, et hooajaliselt ei tekiks mingisuguseid suuri katastroofilisi probleeme, on vaja leevendada selle ettepaneku negatiivset mõju kui meie muudatusettepanekud läbi ei lähe, siis ma olen valmis ka kogu ettepanekule vastu hääletama. ma tänan, sellega on vaba mikrofon lõppenud ja nüüd ma annan sõna järgi volinik Malmströmile. suur tänu, proua president, lugupeetud saadikud. ma arvan, et see on olnud hea arutelu, mis näitab, et me kõik tahame Tuneesiat aidata. tegemist on hapra demokraatiaga, kes tõesti võitleb praegu inimesed seal on vapra tee jalge alla võtnud erinevalt oma naaberriikidest ja me teame, kui suured väljakutsed on terrorismi näol seal, aga nad võitlevad edasi e, ja meie kohus on neid selles toetada. majanduski on tohutult kannatanud ja sellepärast ulatuslik vabakaubanduslepik mitte ainult eh, ei sea eesmärgiks toetada Tuneesia majandust, vaid ka pikemaajalisi partnerlussuhteid ning demokratiseerimist ja reformiprotsessi, mida nad praegu läbi teevad. me töötame käsikäes Tuneesia valitsusega, et prioriteedid tuvastada ja tagada, et tegemist on asümmeetriliste suhetega ja vaat-, eh, prioriteedid oleksid koos määratletud ja kuulame väga tähelepanelikult meie Tuneesia sõpru. me kaasame ka kodanikuühiskonna, see on midagi, millest me eh, räägime kogu aeg eh, Tuneesia valitsusega, kõik peab toimuma läbipaistvalt, kaasavalt ja võimalikult avatult. ja on vaja käsikäes töötada, sest Tuneesialgi on see väga dünaamiline ja tugev kodanikuühiskond erinevalt naaberriikidest. jah, eh, Äh, kõigel sellel on suur mõju tulevikule, aga võtab muidugi aega, enne kui tulemused näha on, arvestades, kuivõrd terav on olukord Tuneesias, me tahaksime neid toetada ka lühiajaliselt. ja üks viis, kuidas seda teha, oligi aidata oliiviõlisektorit, sest see on niivõrd tähtis sektor nende majandusel, see ei olnud meie mõte. see oli midagi, mida soovis Tuneesia pool, et me toetaksime neid seal. ja kuidas me seda teeme, me teeme seda sammuga, mis on väga tõsine Tuneesia jaoks, aga väga tagasihoidlik meie jaoks ainult, ainult kakskümmend prot-, kaks protsenti, kaks protsenti meie oliiviõliturust on, mõjutab see samm, nii et see on väga-väga väike mõju. jah, ma kuulsin, mida te ütlesite, ma arvan, et teie hirmud on ülepaisutatud, me jälgime kogu aeg olukorda ja see samm on kaheks aastaks tegemist on konkreetse viisiga, kuidas Tuneesiat lühiajaliselt toetada. see on signaal, et meie solidaarsus ei ole ainult ilusad sõnad, vaid sellega käivad koos ka teod ja me tõesti loodame, et te toetate eh, homme raportööri ja enda ettepanekut hääletamise ajal. suur tänu, volinik, ja nüüd saab sõna meie raportöör proua Marielle de Sarnes. aitäh, proua president, aitäh, proua volinik tänan kõiki sõnavõtjaid ning usun, et meil on kõigil, no loomulikult on inimestel eripunkte, mida nad tahavad rõhutada, aga me oleme kõik sellel nõu-, me oleme kõik ühel nõul selles, et Tuneesia peaks, Tuneesias tuleks saavutada edu. mis puudutab partnerluslepingut, siis parlamendi sõnum on selge, me ei taha mitte lihtsalt vabakaubanduslepingut, mitte lihtsalt kommertskaubanduslepingut, vaid tahame tõesti poliitilist partnerluslepingut Tuneesiaga me palume, et, äh, me kutsume üles, et komisjon oleks leidlik ning tõesti kaasaks Tuneesia kodanikuühiskonna. ning ma olen kindel, et komisjon meid kuulab selles üleskutses, väga oluline on, et Tuneesia võtaks omaks see, need läbirääkimised. et see ei oleks asi, mis neile ülevalt peale surutakse, ainult mingil ekspertide tasandil toimib, et see tõesti kaasaks Tuneesia Euroopa rahva teine küsimus, loomulikult on selge, et meil tuleb kiiresti Tuneesiat aidata ning seetõttu ongi vaja neid edasilükkamatuid meetmeid. ning et kõigil on kindlasti meeles, et Tuneesia on seda ise palunud, see ei ole kom-, nii et komisjon ärkas üks päev üles ja ütles, et oi, meil tuleb Tuneesiat aidata. ei, vastav taotlus on esitatud Tuneesia poolt. seetõttu on väga oluline, et kõik kolleegid seda mõistaksid. on avaldatud väga erinevaid arvamusi ja on avaldatud ka natuke ekslikke arvamusi meil ei suurene Tuneesiast imporditava oliiviõli kogus. see kogus jääb täpselt samaks. lisaks me rakendame ettevaatusabinõusid ja kui need muudatusettepanekud, mis me vastu võtsime komisjonis näiteks, kui need hääletatakse läbi, siis aasta pärast tuleb meil hindamine ning kui selgub, et on mingeid probleeme tasakaaluga, siis eh, loomulikult komisjon teeb eh, ettepanekud nende probleemide kõrvaldamiseks, aga ma usun, et neid probleeme ei teki. ning eh, kutsun praegu kolleege üles olema solidaarsed parlamendina Tuneesia suhtes. Tuneesia ootab olulist poliitilist sõnumit meie parlamendist, parlamendilt homme ning olgem nende ootuste kõrgusel. aitäh! aitäh, ühine arutelu on läbi ning esitatud on üks resolutsiooni ettepanek, ühine resolutsiooni ettepanek,